täitumise. kas ta on käinud Oxfordis minitehases ja öelnud, ma tean, mida äh, Maailma Kaubandusorganisatsioon mõtleb, kui lepeta lahkumine toidab, kuid ma nii väga soovin seda, sest ma ei hooli teie töökohtadest. kas ta on seda teinud, see oleks olnud aus lähenemine, nagu Leon Fox. kas doktor Leon Fox on kunagi öelnud, ma ütlesin, et see saab olema lihtsam kaubandusleping inimkonna ajaloost, aga järele mõeldes see on palju keerulisem, kui ma lubasin teile enne referendumit. kas Boris Johnson äh, äh, pöördunud äh, arstide ja meetodide poole, ma lubasin teile kolmsada viiskümmend naersterlingit nädalas lisaks, kuid vabandan, ma ei suuda seda lubadust täita. kas ta on seda teinud? avameelselt öeldes kui me tahame sellest olukorrast välja tulla, siis oleks vaja suuremat ausust äh, mõlemal poole peal. ma samuti usun, ma viitasin just ühele raportile, mille koostas Ühendkuningriigi valitsus eelmise aasta novembris, kus on kirjas, kui toimub lepete lahkumine, see läheb maksma üheksa koma kolm protsenti majanduskasvust kas nad, kas te olete valmis seda hinda maksma, küsisin Brexiti pooldajalt, kas te olete valmis seda äh, hinda maksma, kas te olete valmis ohverdama kõik need töökohad oma unistuse suveräänsuse nimel ja mida see suveräänsus teile toob, kui te selle täidate? president sekkub, härra Coburn. asepresident Timmermans, ma palun, härra Coburn meil on teiega eriline suhe. mina olen eriline, ma ei tea, mida teie olete, et palun ärge segage ja ma tean, härra Itkinsons aeg-ajalt minuga vaidleb, aga palun kuulake austusega. Te võite olla teisel arvamusel, aga ma kutsun teid üles kuulama ja õppima proua president, ma kuulasin ära härra Coburni ja ta ütles, et vabadus on tähtsaim, aga olgu ta julge ja mingu Sunderlandi ja rääkigu Nissani tehase töölistega, Oxfordi töölistega minitehases ja öelge neile, mina, minu nina nimetatud vabadus on tähtsam kui teie töökohad. kas teil on selleks piisavalt julgust, käige ka Iirimaal, kus tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksanda aastast on rahu saavutatud ja vägivald taandunud ja öelge, et minu unistus on tähtsam kui teie rahu. ja mina olen nõus selle kõva piiriga, kui see tagab mulle leppeta äh,, Brexitist leppeta lahkumise. kas te mõistate, kas te teate? kuusteist koma üks miljonit. seda kunagi ei ole mainitud ma kuulsin seitseteist koma neli miljonit, aga kuusteist koma üks miljonit on Briti kodanikud, kes hääletasid liitu jäämise poolt, nemad ei ole kadunud. kas see ei olegi Euroopa demokraatia sisu, et me austame ka meie riikide vähemuste arvamust? kas see ei ole demokraatia olemus, et me üritame ehitada sildu ja leida lahendusi, mis oleksid vastuvõetavad enamikele kodanikele, kas see ei peaks olema meie järgmine samm? ma tahan selgelt öelda, miks komisjon on jäänud kindlaks siseturu terviklikkuse säilitamisel. miks me ei ütle lihtsalt, et avame piirid, ma toon teile ühe näite. kui mingil põhjusel Ühendkuningriik otsustab sõlmida kaubanduslepingu Ameerika Ühendriikidega äh, äh, oma tingimustel, siis saabuvad seal äh, kanalihatooted Ühendkuningriigi ja meie ei saa seda piirile kontrollida ja me ei saa öelda brittidele, et me saame teid kaitsta asjade vastu, mida te ei soovi. seetõttu me peame alati kaitsma oma siseturgu. ja me oleme teinud selleks kõiki jõupingutusi ja Äh, ma avaldan suurt austust Michel Barnierile, me oleme teinud kõik selleks, et vastu tulla proua May punastele joontele ja nõudmistele, kuid meie kindel kohustus on kaitsta Euroopa Liitu ja äh, siseturu terviklikkust. me koostasime lepingu, mis on ainuke võimalik lahendus sellele dilemmale ja ma loodan, et sellest saadakse aru. see on seisukoht, mida komisjon kaitseb teie nimel, sest suurem osa parlamendiliikmetest soetavad seda ja me jätkuvalt toet-, kaitseme Euroopa kodanike huvisid, sõltumata sellest, kas nad elavad mandril või Ühendkuningriigis. suur tänu. Thank you. Thank you. suur tänu, president Tirmenas, proua Tšion nõukogu nimel. lugupeetud president, daamid ja härrad lugupeetud parlamendisaadikud, tänan teid teie kommentaaride, märkuste eest, ma äh, vastavalt sellele äh, teavitan ka Euroopa Ülemkogu esimest. on selge, et Brexit saab olema väga oluliseks küsimuseks järgmisel äh, nädalal ülemkogul ja samas on oluline tegeleda nende strateegiliste väljakutsetega, mis määravad meie ühise tuleviku lähiaastatel. sellest lähtudes seetõttu need erinevad teemad, mis on olulised meie järgmise strateegilise tegevuskava jaoks, on samuti tähelepanu. järgmine mitteametlik kohtumine saab olla Sibius ja see saab olema oluline hetk, kui me hakkame arutama seda pikaajalist tegevuskava. suur tänu tähelepanu eest. suur tänu, proua Tšiot, sellega on arutelu lõppenud. tere päevast! alustame hääletusega. võtkem istet. palun. head kolleegid, aasta tagasi kiitsime topeltkasutuse määruse heaks. E, ja see puudutas eksporti diktaatoritele. üheksakümmend kaks protsenti meist kiitis selle heaks demokraatia, vabaduse ning inimõiguste nimel, mida rünnatakse kõikjal maailmas vägagi tugevalt. uued diktaatorid e, Lähis-Idas ning Aafrikas äh, tõstavad pead, vanad nagu Hiina muutuvad ka üha rõhuvamaks. Jamal Khashoggi ja teised ajakirjanikud on äh, Saudi Araabias äh, vabaduse, demokraatia nime äh, kaitsmise eest saanud karistada. sellised kuriteod on olnud juhkvara tõttu Nuh., nuhkvara tõttu olnud äh, võimalikud Euroopas ning äh, seega julgeoleku põhjustel me peame oma suhtumist muutma, inimesed kõikjal äh, peavad leidma kaitset, kui nad kaitsevad tõde, kes tahavad vabadust ja julgeolekut kaitsta. eesmärgiks on kaitsta meie väärtusi Euroopa Nõukogu ei nõustu aga meiega ja on keeldunud ühisseisukoha heakskiitmisest. tegemist oli viimase hetke meelemuutusega, härra Macron ise on selle taga. Prantsusmaa, Rootsi, Soome, teisedki usuvad, et Euroopa ettevõtted peaksid olema kaasosalisteks neis kuritegudes ja ka natukene kasu sellest saama. ma kutsun üles nõukogu kuulda võtma vabaühendusi, komisjoni ja Euroopa Parlamenti ja äh, heaolu kasumist ette seadma. nüüd hääletagem selle üle ning äh, teiste äh, kaitseklauslite üle, mis puudutavad karmi Brexitit. suur aitäh, härra Puhknar, Puhnar! ning nüüd läheb hääletusele resolutsioon härra Puhvneri oma, palun, hääletus on alanud sellega. hääletus on lõppenud. Approvato heaks kiidetud. Mihhailova äh, raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? Approvato. Relatsioone. heaks kiiritatud, nüüd Strojevski äh, raport. nimeline hääletus, hääletus on alanud. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. Slutovski jällegi nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on sellega lõppenud. heaks kiidetud. Fotiga hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. jällegi Fotiga raport Euroopa Liidu Afganistani koostööpartnerluse esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. number kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neljakümne kaheksas lõige poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on sellega lõppenud heaks kiidetud. muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nimeline hääletus. kogu resolutsioon, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud nüüd. heaks kiidetud. Makovei nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. Vautmans. Euroopa Euro Liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, kes käsitleb Euroopa Liidu eriesindajate tegevuse ulatust ja volitust äh, ning äh, see soovitus on heaks kiidetud. Lokerkaart. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. esimene lugemine parlamendis sellega on lõppenud. Koelju raport. muudatused pädevalt komisjonilt plokina poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaks heaks kiidetud. kontrollime siis. võib-olla on, aga kontrollime. hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud, heaks kiidetud. tegin suure vea siin kakssada viiskümmend kaks D nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada viiskümmend kolm, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakssada viiskümmend neli D nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend viis kuni kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud hääletus nüüd äh, kogu resolutsioonile, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, heaks kiidetud, esimene lugemine on sellega parlamendis läbi. Dali raport, vastav komisjoni muudatused plokina poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üks nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. seitse neljas osas, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osa, hääletus on alanud. hääletus lõppenud heaks kiidetud, kolmas osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, neljas osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kaksteist kahes osas, esimene poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend neli. kas kontrollime üheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. tõesti, siin oli väga raske näha. kakskümmend neli kahes osas, esimene poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. tahate kontrollida teist osa? kakskümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ka siin vähese enamusega. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend, esimene osa, hääletus on alanud. Kiusa. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kolmkümmend neli, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. nelikümmend esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kuus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud kontrollime. hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. viiskümmend seitse, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kontrollime ka siin. hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud kuuskümmend esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend kaheksa esimene osa poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend kolm, esimene osa, hääletus on alanud, lõppenud. heaks kiidetud, teine osa, hääletus on alanud, lõppenud heaks kiidetud seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on alanud, lõppenud. heaks kiidetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksakümmend kaks, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada neli, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kontrollime teine osa, hääletus on alanud. Eh, heaks kiidetud sada üheksateist, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, eh, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kolmkümmend kaheksa, esimene osa poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osapoolt, vastu, erapooletud, kontrollime, hääletus on alanud. Chiusa. Approvato centoquaranta prima parte. heaks kiidetud sada nelikümmend esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada seitsekümmend ühe, seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada kaheksakümmend neli, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu e, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada kümme poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kakssada kuusteist, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada kuuskümmend üks D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, langeb ära kakssada kuuskümmend kaks, seitsekümmend, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud langeb ära kakssada kuuskümmend kolm, seitsekümmend kaks nüüd poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. langeb ära kakssada kuuskümmend neli, seitsekümmend kuus nüüd poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kontrollime. seitsekümmend kuus hääletus on alanud. lõppenud, heaks kiidetud kakssada viiskümmend kaks langeb ära, seitsekümmend seitse poolt, vastu ja erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. langeb ära kakssada viiskümmend kolm, üheksakümmend kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. langepere kakssada viiskümmend neli, sada kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. langepere kakssada viiskümmend viis, kakssada viiskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. palun tõstke käed, muidu niigi on juba raske, aga kontrollime nüüd. sada kakskümmend kolm, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud langeb ära kakssada viiskümmend seitse, kakssada kuuskümmend viis D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada kuuskümmend kuus D poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada nelikümmend kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. langeb ära kakssada viiskümmend kaheksa, kakssada viiskümmend üheksa nüüd poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kaheksa D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada kuuskümmend üheksa D poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada seitsekümmend D nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada seitsekümmend D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, langeb ära kakssada viiskümmend, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. ei tea, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lükatud. kakssada kuuskümmend D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. komisjoni ettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus lõppenud. esimene lugemine parlamendis on sellega lõppenud nüüd Fajoni raport. kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pädeva komisjoni muudatusettepanekud plokina poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud heaks kiidetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kuuskümmend kuus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud teine osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada neliteist, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmas osa poolt, kas tahate kontrollida teist osa? hästi. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada nelikümmend kuus, hääletus on alanud, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada kuuskümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud sada kaheksakümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada üks. hääletus on alanud, lõppenud heaks kiidetud, kakssada viis poolt, vastu, erapooletud. heaks kiidetud, kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada neliteist D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viisteist D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üksteist D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kakssada kuus langeb ära, kakssada kuusteist D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud kontrollime, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud. kakssada seitse langeb ära, kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada seitseteist teeb poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksateist teeb poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksa poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, langeb ära sada üheksakümmend kaks, kakssada kaksteist D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, hääletus kogu äh, teksti üle, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ja õnnitlused. esimene lugemine parlamendis on sellega lõppenud. nüüd Olmaieri raport. sisejulgeolekufond, pädeva komisjoni muudatused plokina poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üks, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, üheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üksteist, esimene osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, teine osa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. viiskümmend esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud teine osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmas osa. hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud neljas osa. alustame. lõpetame. heaks kiidetud viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend üks, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend kaheksa poolt. kas tahate kontrollida teist osa, väga hea, siis kuuskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt vastu, äh, kuuskümmend kaheksa, seitsekümmend üks, esimene osa poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, äh, heaks kiidetud, seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend üheksa esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kaheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kakskümmend seitse, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, sada kakskümmend üheksa, esimene osa poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kolmkümmend kaks, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kuuskümmend, sada viiskümmend seitse D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse viiskümmend kaheksa D poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada viiskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud sada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend üheksa on heaks kiidetud. aga kontrollime siiski üle. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud tõepoolest. kakskümmend viis langeb ära, sada viiskümmend kuus D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. lõppenud heaks kiidetud. kogu tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. esimene lugemine parlamendis on siis sellega lõppenud. nüüd Ajuso raport. sada üheksakümmend viis nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, lõppenud. heaks kiidetud. esimene lugemine parlamendis on sellega läbi saanud. Relatsioone Fölken. Fölkeni raport. muudatus kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud lõppenud. heaks kiidetud, esimene lugemine parlamendis on sellega jällegi lõppenud. Harkin Lambert, muudatused üks kuni üksteist, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kogu tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, esimene lugemine parlamendis on sellega läbi. De Monte raport kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. esimene lugemine parlamendis on sellega läbi. Delitška raport. kaheksateist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ja parlamendis on jällegi lõppenud siin esimene lugemine mere- ja kalandusraport, äh, äh, palun kolleeg Kadek. Eh lugupeetud president, aitäh, kallid kolleegid me hääletame kahte erakorralist meedet kalanduse valdkonnas ja meil ei ole kokkulepet Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel enne kahekümne üheksandat märtsit. Eh, Theresa May ettepanek lükati eile tagasi, ma tahaksin meelde tuletada, et need erakorralised meetmed on, eh, kohalduvad ainult siis, kui kokkulepet ei saavutata, kui me soovime või vähemalt suur osa meist soovib, et kokkulepe leitakse, eh, see vabakaubandusleping ja tolliliit peab olema vastastikustel põhimõtetel juurdepääs vetele ja ressurssidele ja selles osas mingeid järeleandmisi ei tehta ma äh, tahaksin meelde tuletada, et äh, see, see on kalanduskomisjoni seisukoht äh, Ühendkuningriigi Euroopa Liidu tulevaste suhete suhtes. suur aitäh, härra Kadek ja hääletusele tuleb nüüd esimene muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu. erapooletud heaks kiidetud ning kogu tekst nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. esimene lugemine parlamendis on ka siin lõppenud. kala püüdvate kalalaevade load, jällegi kalanduskomisjoni esimene muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. komisjoni ettepanek nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. esimesel lugemisel on see siis, esimene lugemine on siin ka siis lõppenud. Ertugi raport. muudatusettepanek üks CB üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. langeb ära üks CP2 ning kogu tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Kiusa. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. ja sellega lõpeb esimene lugemine Euroopa Parlamendis Euroopa, mis kaitseb puhas õhk kõigile, muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kakskümmend kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud langeb ära algne tekst kahes osas, nüüd neljas lõige ja esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, lõige viis, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, nimeline hääletus, hääletus on, on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üheksas lõige poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kümme selge, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kümme poolt vastu, erapooletud. ma palun, et tõstaksite käed kõrgele, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud lõige kuusteist, esimene osa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud seitseteist äh, poolt, esimene osa vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud äh, heaks kiidetud, lõige kaheksateist, esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt, vabandust, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmas osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. algne tekst, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend viis, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud, kakskümmend kuus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. neli, hääletus on alanud, lõppenud. tagasi lükatud, üksteist, hääletus on alanud, lõppenud tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli. kontrollime, sellisel juhul kaheteistkümnendat, hääletus on alanud. nüüd on lõppenud tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. ma usun, et tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. lõige kolmkümmend kuus poolt, kolm, kolmkümmend viis, vabandust, erapooletud heaks kiidetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend eh, kuus, kolmteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud, kolmkümmend seitse, esimene osapoolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osapoolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend viis poolt. hästi, kaheksateist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud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 tagasi lükatud, parandab ennast juhataja. aga kontrollime siis. neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks, hääletus on alanud, lõppenud. tagasi lükatud, muudatus viis, hääletus on alanud, lõppenud. heaks kiidetud, seitse, hääletus on alanud